Welcome to everybody. tere tulemast kõigile. võime istuda, meid on vähe, aga aga näen, et siiski päris paljud fraktsioonid on esindatud. ja loodame, et teisedki jõuavad kohale alles esmaspäeval. ja natukene keerukam. jätkan siis itaalia keeles. tere tulemast. alustame kohe päevakorraga niisiis. päevakorra heakskiitmine on esimene punkt, kas saame heaks kiita, kui teil vastuväiteid ei ole, jah, väga hea, see on heaks kiidetud. ja teine punkt, protokolli heakskiitmine, tundub, et vastuväiteid ei ole ja ei ole ka laekunud, seega on heaks kiidetud. esimehe teadaanded, siin on neid üks, nimelt kuueteistkümnendal märtsil äh, ülehomme siis hommikul kell kümme toimub kokkusaamine, kuhu on kutsutud ka mind ja seda korraldab Unimed ehk siis Vahemere piirkonna ülikoolide võrgustik ja koos kolleeg Pantseriga, kes on Magribi äh, ja Magribi piirkonna riikide delegatsiooni juht ja Theresa Jimenez Verbat samuti osaleb seal ning arutatakse seal äh, Euroopa Vahemere piirkonna kultuuri ja teaduskoostööd. see tundub olevat huvipakkuv, tuletan meelde, et ka resolutsioon oli meil novembris sellel teemal. ja hea oleks, kui me suudaksime tagada siis tugevama koostöö Euroopa ülikoolide ning äh, üliõpilaste vahel seda Vahemere piirkonnas, kuid kindlasti oleks hea, et ka põgenikest üliõpilasi saaks vabatahtlikkuse alusel siis vastu võtta ülikoolidesse. seega kuueteistkümnendal on kohal kolm Itaalia ülikooli Põhja-Itaaliast, kus on vastu võetud viiskümmend põgenikest Süüria üliõpilast siis. kindlasti on teisigi ülikoole, kes seda teevad ja saatsin ka äh, Mogherinile kirja selle kohta. tegemist on väga olulise palvega ja olen, ma arvan, et selline algatus, mis muidugi põhineb vabatahtlikkusel ülikoolide poolt, aga see on miski, mida me peaksime toetama. nüüd läheksin edasi tõlkerežiimi juurde meil on prantsuse, saksa, itaalia, inglise, taani, kreeka, hispaania, portugal, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poolu, Slo-, Poola, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keeles, selge. ja meie koosolekut ka veel striimitakse. koordinaatorite otsuse kaheksateistkümnendast veebruarist saadeti kõigile laiali Need eh, kiit-, on heaks kiidetud, sellepärast et eh, tähtajaks ei esitatud ühtegi vastuväidet. tahaksin samuti lisada, et oma dokumentides leiate lühikese inglisekeelse ülevaate meie komisjoni eh, visiidist Pilseni mm, eelmise aasta novembris. ja nüüd, enne kui lähen edasi raporti juurde, arvamuse juurde, mille autoriks olen mina, tahaksin mainida veel ühte küsimust Äh, volinik Navratšisiga kohtusime viimasel äh, komisjoni koosolekul. saatsime pärast seda kirja siis asepresident Timmermansile. ja kuna temalt vastust ei tulnud, siis president Schulz saatis veel ametliku kirja Junckerile ja see puudutas äh, Euroopa kultuuripärandi aastat, äh, mille me tahame välja kuulutada kaks tuhat kaheksateist ja teate, et on olemas äh, parlamendi raport ning Itaalia eesistumise lõpus ka nõukogu raport selle teema kohta ja midagi ametlikku veel ei ole, aga loodetavasti siis komisjon võtab hästi selle palve vastu ja tahtsin sellest täna rääkida sellepärast, et ka paljud liikmesriigid on selle vastu huvi tundnud. kui olete nõus, siis nüüd läheksin edasi äh, arvamuse juurde teemal, mis on väga oluline ja see puudutab siis äh, tegelikult tööhõivekomisjoni algatusraportid äh, migrantide ning nende sotsiaalse integratsiooni kohta tööturule. ka meid huvitab see küsimus väga ja vastavalt artikli viiskümmend neli siis taotlesime me äh, suuremat kaasatust selle raporti väljatöötamisel, sellepärast et äh, haridus- ja kultuuriküsimused omavad siin väga olul-, suurt tähtsust pädevus on siis jagatud niimoodi, et meil on eksklusiivne pädevus äh, haridus, kultuuri, kultuurilise mitmekesise noorsoopoliitika ja spordivaldkonnas. ja jagame pädevust äh, siis äh, elukestva õppe, ametikoolituse ja oskuste osas ja tuletaksin meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene märts äh, kell kaksteist lõuna ajal. no hääletus leiab aset kultuurikomisjonis kakskümmend kuus aprill ja tööhõivekomisjonis kahekümne viiendal mail. Te teate, et me peame hästi kokkuvõtlikud olema oma arvamuses ja seega keskendun teatud prioriteetidele. esiteks tuleb käsitleda põgenikekriisi kõikehõlmavalt ja algusest peale juba äh, rääkida ka integratsioonist äh, ning seda seoses haridusega, samuti rääkida sotsiaalmajanduslikust integratsioonist. Äh, ja siin on siis haridusel ja kultuuril mõlemal väga suur tähtsus. tundub, et on Äh, tundub, et tõlkega on probleeme ja üks saadikutest ei äh, saa inglisekeelset tõlget. okei, see on hea. kas nüüd on korras? kas te mingit tõlget kuulsite? nüüd on hästi, jah? niisiis, ütlesin, et arvamuses üritan teatud prioriteedid välja tuua, esiteks äh, kõikehõlmav lähenemine kui me räägime praegusest humanitaar- ja põgenikekriisist ja me peaksime käsitlema seda teemat läbi hariduse, juurdepääsu haridusele ja läbi kultuuriprisma. me teame, et see on hädavajalik, äh, tagamaks sotsiaalne kaasatus ning äh, äh, alaealiste puhul on ka oluline, et neile antakse teatud tulevikuperspektiiv ning äh, neile tuleb pakkuda ka kultuurilist, keelelist äh, kaasatust, integratsiooni. oleks vaja platvormi siis, mille põhjal oleks neil võimalik hiljem välja, äh, mille põhjal oleks võimalik hiljem välja arendada ka õppekavad. Te teate, et parlamendis saime ka resolutsioon, me oleme väga palju survet avaldanud, sellepärast et kui me näeme, tõuseb. Äh, äh, siin ma pean silmas äh, põgenikelaagreid, me teame, et väga paljud on neis laagrites kuid, siis on väga oluline, et me teeksime midagi, sellepärast et te teate, et kolmkümmend miljonit eurot on eraldatud ka tänu meie resolutsioonile ning seda küsimust käsitletakse samuti konverentsil, mis leiab aset Istanbulis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta, äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. veel üks oluline punkt on kultuuride vahelise äh, ning religioonide vaheline dialoog, samuti sport. tegemist on jällegi vahenditega, mille abil on võimalik parandada kaasatust. veel üks küsimus mida tahaksin toonitada, on see, et tuleb edendada algatusi, Eh, mis viivad suurema koostööni mitte ainult eh, võimude institutsioonide vahel, vaid samuti vabaühenduste vahel, eh, kes esimestena ju puutuvad kokku põgenikega ning seeläbi me peame üritama parandada põgenike vastuvõtmist ning neile mm, haridusvõimaluste pakkumist. tahaksin samuti meelde tuletada ah, veel neid algatusi, mis komisjon on teinud Erasmus plussi raames ja samuti pea silmas integratsiooniprojekte. volinik Navratšitšiga arutasime seda samuti, tegemist on aga vahenditega, mis on juba programmides sees, aga ei ole tegemist lisavahenditega. ja ma usun, et kui me vaatame läbi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve, siis me peaksime kaaluma ka uusi vahendeid ning paindlikkuse äh, mehhanismi kasutamist ja nende vahendite kasutamist just haridusvaldkonnas. ja veel lõpetuseks me siin tuletame meelde ka hariduskoridore, millest ma rääkisin juba enne. seda küsimust arutatakse ka ülehomsel Brüsseli eh, siin parlamendis Unimedi eh, egiidi all aset leidval kohtumisel, ehk siis tuleb eh, edendada solidaarsust ülikoolide vastu, kes võtavad vastu üliõpilasi. Need on siis sellised prioriteetsed äh, punktid, võttes arvesse muidugi, et äh, meil on teatud sõnalimiit äh, arvamuse koostamisel, aga nüüd ootan teiepoolset panust, palun. Peetra Kammerveer. Peetra Kammerveer, palun. jaa, suur tänu sinu minu meelest väga õnnestunud avalöögi puhul, mis puudutab seda tööd. mul oleks üks märkus, mis seondub veidi selle aruteluga, mis meil oli volinik Navratšitšiga viimati. Te mäletate kõik, et ma, et ma kritiseerisin teda väga tugevalt selle tõttu, et komisjonil on kavas nüüd erm-, Erasmus plussi vahendid ümber jagada, kasutada tegelikult Erasmus plussi selleks, et tegeleda äh, Äh, põgenikekriisiga ning tema ütles, et muuhulgas tahetakse sellest maksta põgenike keelekursused. ma arvan, et ma üsna ühemõtteliselt tegin talle selgeks, et see ei ole Erasmus plussi eesmärk, äh, see ei lähe mitte kuidagi kokku nende eesmärkidega, mis kunagi sellele programmile pandi ja ei ole vastuvõetav, et komisjon need eesmärgid, mis meie oleme määratud Erasmus plussile nüüd omal käel äh, ümber muudab. minu meelest on see väga ohtlik äh, tegevus. me teame, et Erasmus pluss on väga populaarne, selle vahendeid äh, tarvitatakse väga hästi ära ning me oleme tegelikult igal aastal probleemi ees, et äh, et me tegelikult, tegelikult esitatakse väga palju taotlusi, soovitakse rahastada väga paljusid projekte rohkem, kui meil vahendeid on nii et äh, mis puudutab keelekursuste küsimust, äh, põgenike integreerimist äh, meie ühiskonda, seda kõike ei saa rahastada olemasolevatest vahenditest, vaid on vaja leida lisavahendid. et me ei satuks sellisesse olukorda, et hiljem meile heidetakse ette, et nüüd antakse veel ka Erasmus plussi vahendid põgenikele ma arvan, et seda ei saa mitte keegi soovida, et ähm, et Rasmus, või et selle vastu ei saa kellelgi midagi olla, et Rasmus plussi vahenditest äh, siis rahastatakse mitmekultuurilisi projekte, kultuurivahelisi projekte, mille, mis vastavad selle äh, programmi eesmärgile, aga keelekursusi küll mitte, sest et see ei vasta mitte kuidagi selle programmi eesmärgiasetusele, nii et eh, seda tuleb siin veel täpsustada, et jah, kultuuride vahel eh, kommunikatsiooni integreerumine, jah, muidugi kuigi mina isiklikult eh, käsitleksin siin integratsiooni laiemalt ka üldiselt sotsiaalselt tõrjutud ja halvas olukorras ühiskonnagruppide integreerumine, integreerimine, aga kui me räägime siin põgenike keelekursustest ja muust sellisest, siis neid ei saa rahastada Erasmus plussi vahenditest, vaid need vahendid tuleb leida kuskilt mujalt. see tuleks äh, siin veel selgemalt välja tuua. et see kriitika, mida ka väljendasin ja millega minu meelest ka paljud olid nõus, et äh, see kriitika nüüd täielikult äh, ära ei hajuks. jah, ma nõustun täiesti sellega ja me peame selle selgemini välja tooma. palun, proua Farajan jah, kõigepealt vabandan, et hilinesin. aga tundub, et äh, teed olid rohkem blokeeritud, kui arvata oli. härra Malinov variraportöörina paraku ei saa täna siin olla, tal on mitmeid kohustusi, nii et äh, ma siis loeksin tema eest ette, et tema seisukoha võtta variraportöörina öelda, et et põgenike arv liikmesriikides on pretsedenditult kõrge, Rahvapartei tervita-, on tervitanud komisjoni rändetegevuskava, mis näeb ette arvukad meetmed, et tegeleda praeguse olukorraga, aga samuti keskpika, pika perspektiivi lahendused et piirivalve parandamine, põgenike ümberjagamine Euroopa Liidus või mõni muu meede, ainult tulevik näitab, mis neist on edukas. igal juhul on selge see, et Euroopa Liit peab jääma inimõiguste vallas juhtrolli eh, maailmas. paljud põgenikud eh, saadetakse tagasi oma päritoluriikidesse, kuna tegemist on majanduspõgenikega ja kuigi ja muidugi ka mõned pöörduvad tagasi oma riikidesse siis, kui seal taastub raha, kuid, rahu, kuid äh, mõned neist kindlasti jäävad siia, sellepärast on oluline, et liikmesriigid äh, näeksid ette vastavad koolitus, haridusmeetmed, et need äh, noored põgenikud, neil tekiksid võimalused olla edukad oma elus. haridus on äärmiselt oluline instrument, kuidas tutvustada Äh, sihtriigi väärtusi ja kultuuri, see on väga oluline investeering, me pea, mis aitab meil äh, vältida tulevikuprobleeme. kui me seda ei tee, siis äh, jõuame me pikemas perspektiivis kriisini. integreerimine aga tööturule on äärmiselt oluline, selleks on vaja ka vastavat haridust ja oskusi, keelekursused, elukestev õpe, ka koolitajate koolitamine, see kõik peab toimuma vastavalt Euroopa Liidu põhiväärtustele ja tuleb vältida diskrimineerimist põgenikud, kes on noored, kes on lapseeas, vajavad äh, abi, on vaja näiteks keelekümblusprogramme selleks, et nad saaksid võimalikult kiiresti osaleda tavaklasside äh, Ähm, töös. härra Malinov arvab, et äh, tegemist on hea kavandiga, äh, aga oleks vaja selgida veel järgmisi punkte. kõigepealt põgeniku ja varjupaiga taotleja mõiste õige kasutamine, teiseks kultuur ja haridus kui sotsiaalse kaasatuse oluline lähtepunkt ka tööturule integreerimisel ja kolmandaks koolitus- ja haridusmeetmete kohandamine erinevatele põgenike äh, gruppidele, samuti tuleks aidata neid, kes tegelevad põgenike koolitamise ja integreerimisega. arvan, et siin on ära toodud väga olulised punktid, aga nagu ütles ka Petra Kammerevert, siis seda ei saa rahastada olemasolevatest haridusprogrammidest, Erasmus plussi vahenditest, vaid mm, tegemist on ühest küljest siis liikmesriikide ülesandega ja teisalt eh, siis võiks kasutada näiteks Euroopa Sotsiaalfonde ja teisi suuremaid eh, rahastamisvahendeid, mis on sobilikumad kui need programmid, mis meil on haridussektoris, eh, sest et nei-, nendes haridusvaldkonna programmides on niikuinii pidevalt liiga vähe raha ning samuti on oluline õpetajate piiriülene suhtlus Ähm, parimate tavade vahetamine, samuti õpilastevaheline suhtlus ka näiteks spordivaldkonnas, oleks võimalik rahvusvaheliste spordivõistluste kaudu integratsiooni edendada. jah, selleks kõigeks sobib, aga võtta nüüd haridusprogrammidest välja raha selleks, et rahastada integratsiooniprogramme, on minu meelest halb mõte, sest et pikemas perspektiivis see viib ka väga tulise arutelu liikmesriikides, rahulolematuseni liikmesriikides ja tekib teatav kadedus Äh, ning arutelu selle üle, nii et me peame tõepoolest leidma lisavahendeid, mitte kasutama juba olemasolevaid haridusprogramme, mis on alarahastatud. aitäh! Eh, suur aitäh ja palun järgmine kolleeg. Well, aitäh! proua esimees, kindlasti ei tule kolleegidele üllatusena, et äh, see äh, arvamuse ettepanek ei lähe meie fraktsiooni arvamusega õiges kokku, härra Tšebevski on variraportöör, aga kuna teda ei ole kohal, siis võtan sõna tema eest. põgenike arv Euroopa Liidus on tõepoolest märkimisväärne, see on tohutu ning ehm, nende integreerimine ehm, võib pakkuda teatavat lisaväärtust, aga kõigepealt tuleks läbi viia mõjuhinnang, et me ei kulutaks aega ega vahendeid äh, võimatu ülesande vallutamisele, me peame analüüsima, kellega on üldse tegemist, tihtipeale me ei tea seda, milline võiks olla nende panus ühiskonda, kas nad on valmis tööturul osalema, millised on nende ametioskused, kui suur on lootus, et nad õpivad ära äh, oma sihtriigi keele, on palju selliseid küsimusi, millele on vaja leida vastused äh, enne, kui on lootust, et me saavutame oma eesmärgid. punktis kolm on tehtud ettepanek et kahekordistada rahastust äh, siis äh, erakorraliseks äh, haridus, hariduseks. aga küsimus on selles, et kust see lisaraha peaks tulema? maksukoormus on juba praegu paljudes liikmesriikides edukaks majanduseks liialt kõrge, et ja mis puudutab Erasmus plussi, siis äh, kaks eelkõnelejat juba selgitasid väga põhjalikult, miks see on problemaatiline, ma ei hakka seda kordama. aga kui rääkida sotsiaalfondist, siis äh, näiteks äh, regionaalarengu komisjonis, kus on samuti ECR-ist variraportöör, keegi ei soovi eriti, et aetaks käsi sotsiaalfondi kukrusse ja selleks on head põhjused. siis räägitakse siin ühistest väärtustest, samas ei ole määratletud, mida need endast täpselt kujutavad ja lõpetuseks, kas liikmesriigid ja ülikoolid peaksid looma sellised hariduskoridorid, et äh, võtta vastu pagulastest üliõpilasi, minu meelest seda nähtaks sekkumisena rahvusvahelisse pädevusse ja kuhu see tegelikult viiks, kas see võiks viia selleni, et äh, kõikides äh, Euroopa Liidu ülikoolides kehtestataks kvoodid äh, pagulastele, see kindlasti ei oleks populaarne otsus. niisiis, need on meie märkused, loodan, et neid võetakse arvesse ja saadame ka oma muudatusettepanekud, aitäh! jah, aitäh, vastu pärast, palun, kolleeg Vind. You are shadow, allora Te olete variraportöör, ma arvasin, et tahtsite sõna, aga ei. siis palun äh, härra Morgana. jah, aitäh. mina tahtsin väljendada seda, et nõustun teie poolt öelduga, sellepärast et äh, nagu te ütlesite, siin on arvestatud sellega, et ruumi on vähe ja väga keerukas on kõikide täpsustustega arvestada. aga siin jah, räägitakse eelkõige põgenikest ning minu meelest äh, paljud kolleegid lähevad kaugemale selle arvamuse äh, tema valdkonnast. siin räägime eelkõige põgenikest ja ma arvan, et me ei peaks äh, segamini ajama nii varjupaigataotlejaid kui põgenikke üldiselt ja ka muid teemasid siia kaasama. punktis viis päevakorras on meil võimalik juba ka strateegilisemalt küsimusi arutada ja mitte ainult rääkida kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast. siinkohal viitan muidugi mitmeaastasele finantsraamistikule kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend me teame, et äh, meie parlament ei hääletanud seda finantsraamistikus, siis oleme praegu sellises positsioonis, kus me saame anda teatud äh, juhiseid äh, ja arvestada ka nende raames uute väljakutsetega nagu põgenikud. kujutagem ette, et me ei kui me hakkame uusi väljakutseid rahastama vanadest vahenditest mujalt ära võtma, siis see on keerukas, nii et meil oleks vaja seda teha uutest vahenditest ega oma vahenditega. aga ma arvan, et me räägime sellest hiljem ja loodetavasti on piisavalt aega ka seda arutada, aitäh. Maragall e poi Zver. Maragall ja siis Zver, palun. jah, teen hästi lühidalt selle ettepaneku alustega oleme me muidugi nõus, aga kui seda kõike lugeda, siis on näha, et siia saab muidugi veel parandusi teha, muidugi ei taha ma nüüd öelda, et see, mis meile on esitatud, oleks vastuolus sellega, mida meie soovime. nii et küsimus on nüüd selles, kas tuleb äh, siia sisse kirjutada veel ka viide mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise kohta. me räägime siin ju kulutustest haridusele ja kultuurile ja sotsiaal- ja pagulaste sotsiaalsest integratsioonist. teine punkt, äh, mis puudutab tegelikult ka esimest, ma arvan, et vajalik oleks ka tõesti mustvalgelt kirjalikult kirja panna, et Äh, kõik kulutused, kõik vahendid, mida kasutatakse selle valdkonna jaoks, on Euroopa jaoks kõige paremaks investeeringuks. me saame endale leida sõpru selle kaudu, me saame ehitada sildu tulevikku ja peale selle anname me oma panuse ka sellele, et ühiskonnas pinged väheneksid, see on väga tähtis. ja veel üks punkt, äh, tegemist on nüüd küll tõesti küsimusega, mis puudutab üksikasju, haridus nimelt. hariduse puhul on tähtis hoolitseda selle eest, et äh, integratsiooni lõimimist oleks võimalik tagada ka tavakoolides, tavaklassides. ei tohi siin luua eraldi koole pagulaste jaoks, vaid nad peavad minema tõesti meie tavakoolidesse, tavaülikoolidesse ja niimoodi leidma tee siis ka meie ühiskonda ning lõppude lõpuks jõudma ka tööturule, aitäh! aitäh ja palun kolleeg Tšer! aitäh! Eh, me kõik teame väga täpselt, millised ohud on paralleelsete ühiskondadega ja nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil tuleb meil võidelda selle eest, et me leiaksime lahjapõhja, laiapõhjalise strateegia pagulaste väljakoolitamiseks. aga kõik algab ja lõpeb rahaga. üheks võimaluseks on leida lisavahendeid teiseks võimaluseks, eh, nii nagu ECR fraktsiooni esindaja ütles, on just see, et tegelikult meil ei ole võib-olla alati võimalik leida äh, vahendeid äh, hariduse jaoks. ma arvan, et me peaksime kompromissi kahest ettepanekust äh, välja töötama ja leidma tõesti vahendeid hariduse rahastamiseks ma ei tea, kas on meil piisavalt praegusel hetkel võimalusi olemasolevate vahenditega tagada lõimimist, eriti just kultuuri ja hariduse valdkonnas. ma arvan, et me peame eelkõige arvestama laste huvidega. me peame hoolitsema selle eest, et laste jaoks ei läheks äh, mõni kooliaasta kaduma. aga samal ajal olen nõus ka eelkõnelejaga, et äh, hariduskoridorid ei ole äh, lahenduseks. jah, kui on vaja kõigepealt õpetada keelt, siis see on küll võimalik, aga eraldi osakonnad toovad endaga kaasa paralleelühiskonna. Eh, just, mis praegu, kamera peal. proua Kammervärt, jah, võib-olla lühidalt veel selleks, et ei tekiks siin väärarvamusi. liikmesriikide ülesandeks on ja jääb kinni pidada oma kohustustest, ehk et meil oleks tõesti piisavalt õpetajaid koolides ja et lõimimistööd tehakse juba koolides koha peal ja hoolitsetakse selle eest, et pagulased lõimevad ühiskonda. tegemist on ülesandega, mida Euroopa Liit ei saa enda kanda võtta, sellepärast et meil ei ole selleks piisavalt vahendeid ja võimalusi ja see läheks ka kaugemale meie pädevusest äh, sellest, mis on lepingutes kirjas. mida me saame teha, on kutsuda liikmesriike üles just seda tegema, et loodaks sellised integratiivsed klassid, et pagulase lasted läheksid äh, tavakoolidesse, tavaklassidesse ja meie peame leidma selleks vahendeid. vabandust, liikmesriigid peavad leidma sellele vahendeid. see, mida meie saame Euroopa Liidus teha, on see, et me vaatame, et mida sellele lisaks saab teha, erinevad kultuuridevahelised projektid näiteks, jah, nende jaoks me saame küll Erasmus pluss programmist ja ka Loova Euroopa programmist leida. ma arvan, et võimalik on veel ka see, ja see on juba ka ära otsustatud, et mis puudutab humanitaarabi pagulaslaagrites, mis ei ole Euroopa Liidus, vaid hoopis Liibanonis, Jordaanias, et me nende puhul ütleme, et need vahendid, mida me sinna anname humanitaarabina, et suur osa sellest rahast läheks just pagulaslaste koolitamiseks pagulaslaagrites. ka seda saame me öelda ja nõuda sest see on ka raportis niimoodi kirjas. Need vahendid, mida meie äh, pakume, nende kasutust me saame mõjutada ja ma arvan, et äh, peale selle tuleb meil teha ka üleskutseid liikmesriikidele, et hariduspoliitika valdkonnas nemad kinni peaksid oma kohustustest ja meie siis saame lisaks sellele lihtsalt toetada seda tegevust kultuuridevaheliste projektide kaudu, aga me ei saa seda tegelikku ülesannet, mis on liikmesriikide teha, enda õlule võtta. ja see kehtib minu arvates ka keelekursuste kohta, mida pakutakse pagulastele. ka see on riiklik ülesanne ja seda ei saa meie siin teha, lihtsalt seda veel selgituseks öeldult äh, hariduspoliitika üles, hariduspoliitika on liikmesriikide pädevuses. suur aitäh, ma tahaksin küsida, kas komisjon soovib sõna võtta, palun? aitäh, proua esimees, hästi lühidalt, sellepärast et homme on kuulamine ja proua Galeazzo räägib sellest siis täpsemalt, mida me oleme siiamaani ettevalmistavalt teinud proua esimees ütles, et me oleme siiamaani olnud tagasihoidlikud. aga nagu te teate, komisjon on aprilli lõpuks rände tegevuskava raames välja töötamas ka meetmeid legaalse rände jaoks, selle üheks osaks on ka äh, Äh, lõimimise tegevuskava, meie teenistused valmistavad seda ette ja kolleegid peavad siis otsustama, millised meetmed sinna sisse kirjutatakse. siiamaani on rändestrateegia puhul teised küsimused olnud tähtsamad kui äh, lõimimine, aga selle kallal tehakse tööd ja volinikud siis otsustavad täpselt, mis sinna sisse läheb ja mis mitte. teine punkt nende ettepanekute kohta. Ehm, ka meie toetame vägagi raporti lähenemist, punkt seitse, mis puudutab koridore, täpselt samamoodi nagu ka proua Costa, leiame ka meie peame kohtuma Unimedi esindajatega ja eks me siis räägime sellest kõigepealt eh, ja vaatame, kas sellest ettepanekust saab asja või mis täpselt sisse kirjutada ühelt poolt on tähtis mõelda selle peale, kuidas haridusinstitutsioone toetada just äh, äh, pagulaste toetamisel, kui nad Euroopasse jõuavad, see on kõige tähtsam ülesanne, aga tuleb mõelda ka keskpika perspektiivi peale, et need, kellel on võimalus saada luba jääda siia, neid tuleb ka edaspidi toetada ja me teame, et erinevates liikmesriikides on sellega erinevaid kogemusi nii palju siis meie lähenemisest ja homme proua Galjatso kuulamisel annab siis ka äh, komisjoni kolleegiumi poliitilistest ettepanekutest teile teada. jah, aitäh, tõesti homme see asjad leiab, aga see küsimus on keerukas ja teie sõnavõtud ka näitavad seda. ma tahaksin ütelda, et osad äh, teie poolt tehtud märkustest äh, on tõesti hädavajalikud Äh, olen ka ise neile mõtelnud, äh, aga ma pean hästi lühidalt ennast väljendama, sinna kõik ei ole sisse läinud, aga täpsustaksin veel esiteks, et me räägime põgenikest ja seega ja äh, see on seotud ka tööhõive komisjoni algatusraportiga ja me ei saa sellest kaugemale minna. teiseks, me keskendume eelkõige integratsioonile ning äh, äh, ühest küljest on meil siis poliitikad, mis on erakorraliste olukordadeks, teised on tavalised äh, integratsioonipoliitikat liikmesriikides. ja siin me, me peamegi lähtuma sellest, et liikmesriigid peavad paika panema teatud vastuvõtmise standardid põgenike jaoks ning integra-, peavad looma integratsioonisüsteemi ning äh, need peavad, muidugi peavad ka liikmesriikide haridussüsteemid vastama neile nõuetele. teiseks, alaealiste küsimus. siin on äh, jällegi teistsugused äh, küsimused, nagu te ka ütlesite, alaealised, isegi kui neil ei ole veel põgeniku staatus, siis vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele on neil õigus, sest ma ei tahaks siin tagasi minna ja kinnitan seekord veel üle, et alaealistel on ikkagi õigus äh, sellele, et nad kaasataks koolisüsteemi, nad vastavad põgeniku staatusele. ja loodetavasti me jätkame seda traditsiooni ka edaspidi. tahaksin veel ütelda, et ma viitasin ka sellele, mida ütlesid Peeter Kammer, Evertel, Juhan ja teised, rääkisin lisa äh, vahenditest ja ma ütlesin, et lisaks humanitaarabile Euroopa Liit annab kolmkümmend kolm miljonit äh, eurot humanitaarabi ainult kaks protsenti sellest tegelikult läheb haridusele ning alaealiste laste harimisele siis Euroopas põgenikelaagrites. aga kui me räägime humanitaarkriisist, siin me tahame, et rohkem vahendeid suunatakse just nimelt äh, haridusse nii et siin ma pööran tähelepanu just nimelt sellele, et tegemist on äh, kiireloomulise küsimusega. ja paljud teist rääkisid veel sellest, Petra, Sabine, teised. Erasmus pluss ja ka teised programmid ei ole need, äh, millega me saaksime siin tegutseda, sellepärast et meil on olemas tavalised viisid tavalise integratsiooni tagamiseks, aga kui ja, ja Erasmus. ja me teame, et juba kasutatakse siin ka erifondide vahendeid. Erasmusega toetatakse siis kultuuriprojekte ja muid äh, haridusprojekte. just nimelt selle äh, prioriteedi raames äh, ma ei ole kordagi arvanud, et Erasmus pluss peaks nüüd rahastama äh, just tavalist integratsiooni ja selle ma tahaksin veel eraldi välja tuua, et kõik oleks selge, aga jällegi ise ma leian <clears throat> ka enda äh, regiooni põhjal, et äh, regionaalsed sotsiaalfondid, mis on ette nähtud sotsiaalseks kaasamiseks ja ka tööhõive tagamiseks on jällegi üks äh, vahendeid, mis meil on olemas. muidugi siis iga riik peab vaatama, kuidas ise tegutseda, aga see vahend on olemas. ja siinkohal nõustun sellega, mida ütlesite teie, härra Morgan ja härra Tsveer. aga seda on tegelikult parlament ka nõudnud juba komisjonilt. nimelt tuleb ette näha see, et võttes arvesse uut uusi kriise, oleks meil vaja ka vahendeid nendega toimetulekuks. meil oleks vaja veel lisavahendeid ja me ei peaks võtma raha mitte ainult olemasolevatest programmidest. ning seda me kindlasti arutame, kui me räägime aastast kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend eh, hiljem päevakorras seega ma tahaksin teid tänada, sellepärast et teie märkused tegelikult tõid nüüd paremini välja kogu raamistiku ja ma saan nendega ka siis äh, arvestada nüüd, aga lähen edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, kolleeg Strojevski on siin raportööriks ja tegemist on siis äh, valimiste järgse mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, läbivaatamise ettevalmistamisega ja ma tahaksin siinkohal meelde tuletama, et on olemas äh, algatusraport eelarvekomisjonilt ja kultuurikomisjon on üks komisjonidest, kes otsustas siis oma poolt arvamuse koostada raportööriks on äh, härra Strujevski. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej i już na wstępie powiem, że suur tänu, proua esimees. sissejuhatavalt tahan öelda, et ma ei hakka seda arvamuse projekti ette lugema, see on teil ju olemas. aga tooksin lihtsalt välja, mis on meie jaoks olulised äh, punktid, see selgub ju ka arutelust kõigepealt meil on mõned probleemid, mis kerkivad üles uuesti ja millele tuleks tähelepanu juhtida. kõigepealt maksete probleem. me püüame aeg-ajalt seda probleemi lahendada, aga see tuleb pidevalt tagasi. oluline on, et meil oleks vähem lahtisi arveid ähm, kultuurivaldkonnas ehk siis vähem maksab assigneeringuid. teine probleem äh, on programmidega nagu näiteks Erasmus pluss eelkõige, meie siin komisjonis muidugi kaitseme seda programmi, me teame, kui oluline teema see on ja et see järgib olulisi eesmärke. kolmandaks, sageli juhtub ka, et me peame tegelema noorte tööpuuduse teemaga siin on vajalikud teatavad kulutused, tuleb teha kõik meist olenev, et noorte tööpuudust vähendada. me teame kõik väga hästi, et kultuur ja haridus ei ole ühenduse pädevusvaldkonnas. nii et see on väga väike valdkond, väga vähese rahastusega ja eriti just sellepärast peame me äh, sellest hoolt kandma, et ei tehtaks liigseid kärpeid selles äh, valdkonnas. ja sellega tulen järgmise punkti juurde, me kõik teame, kui olulised on need programmid, millega investeeritakse haridusse ja oskustesse ja mis muudavad äh, inimesed tööturul konkurentsivõimelisemaks. siinkohal siis peaks meenutama ka jällegi Erasmus plussi, me teame, kui olulised need projektid on ja et me peame neid kaitsma. ja siis võib-olla veel üks teema. tihtipeale räägime me oma komisjoni koosolekutel, kui oluline on kultuuride vahele dialoog, et tegeleda ühte probleemidega nagu näiteks sallimatus äh, või äh, siis äh, teatud inimrühmade suletus, vähene avatus me teame, et kultuur on kõige parem vahend, et ähm, sekkuda kõikidesse äh, ühiskondlikesse aruteludesse. ja siis lõpetuseks tahaksin veel rääkida ühest teemast. kuna meil on siin nüüd äh, arvamus, mis on mõeldud just äh, finantsraamistiku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend läbivaatamiseks, siis tahaksin viidata sellele, et erinevalt varasematest läbivaatamistest on investeeringute olukord keeruline. alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast äh, oleks võimalik teatavad, äh, teataval äh, määral paindlikkust suurendada ja need liikmesriigid, kes soovivad osaleda investeerimisprogrammides, neile muutub see lihtsamaks. ja viitaksin siinkohal ka eelmisele arvamusele ning selle, mida ütlesid kolleegid selle arutelus, et keeleõpe ei peaks toimuma Erasmus pluss läbi. aitäh. jah, me peame tõesti selle üle kontrollima nende programmide osas ja nüüd palun äh, härra Morgano ja siis teised variraportöörid, Jürgen ja Helga Truppel esmalt tahaksin tänada ja tahaksin avaldada tunnustust Andrei Strojevskile, raportöörile, sellepärast et kõnealune ähm, arvamus on tõesti väga hea. tegemist on muidugi kokkuvõtliku arvamusega nagu ikka, aga siin on välja toodud hästi kõik need teemad, mis on iseloomustanud mitmeaastase finantsraamistiku ellurakendamist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja muidugi äh, piirdutakse siin meie komisjoni äh, pädevusvaldkonnaga. tahaksin äh, nüüd välja tuua mõned muudatusettepanekud. ja need puudutavad eelkõige just programmide hilisemat elluviimist. ja kui nüüd on siin mõningaid elemente, mis äh, millest võiks mõista niimoodi, et nende programmide äh, tegelikult elluviimine on alles hiljuti aset läinud, aga on ka veel muud. Äh, ja see on jõudnud juba varem pikalt olemas olnud programmidega, siinkohal pean silmaks näiteks loov Euroopa programmiga ning samuti Euroopa Investeerimispank on seotud sellega Erasmus plussi puhul on aga tekkinud äh, raskusi äh, noorsoo jaoks, äh, noorsoosektoris rahastamisele juurdepääsuga. osaliselt on need seotud sellega, et on detsentraliseeritud fondide kasutamine ja osaliselt ka seetõttu, et on liigselt piiratud nende fondide kasutamisvõimalust ja ma usun, et on siinkohal oluline samuti toonitada seda, et väga väike on rahastamise eh, osa olnud eh, Euroopa kodakondsuse kodanikualgatuse küsimustes, eh, mille raames edendatakse kultuuridevahelist dialoogi. muud programmid puudutavad ka noorsootööhõivet noortegarantii raames ning siin on vaja täielikku liikmesriikide toetust ja on vaja läbi vaadata praegune äh, süsteem. rohkem oleks vaja äh, pöörata tähelepanu Junckeri kava ja selliste programmide nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend sünergiatele, äh, mille rahastamine vähehaaval siis tuleks ümber vaadata. tegemist on praegu olulise hetkega, et aga mitmeaastase finantsraamistiku ja programmide rahastamise protsessid on omavahel seotud. ja me peame seega jätma endale võimaluse ka läbi vaadata olemasolev seadusandlus ning vajaduse korral viia sisse muudatusi ka maksete puhul. see on ette nähtud äh, artiklis seitseteist ja siinkohal viitan samuti küsimusele, mida on väga palju arutatud äh, ja mis puudutab siis maksmata arveid. Äh, ja me peame siin arvestama ka näiteks sellega, et äh, ränd-, sisserändajate hulk võib ka tulevikus tõusta Euroopasse ning me peame leidma võimaluse ka sellistes olukordades toime tulla lisaks sellele me teame, meil on olemas ju koodid, äh, Dublini süsteem vaadatakse läbi. ja mis puudutab põgenike vastuvõtuks mõeldud programme, siis me peame siin sellega ka arvestama, eelmisel nädalal äh, toimus arutelu äh, Loov-Euroopa üle ning homme pärastlõunal siin kultuurikomisjonis toimub kuulamine kultuuri rolli üle integratsioonis ning volinik Nevratšits Äh, paar nädalat tagasi algatas äh, kõikehõlmava komisjoni strateegia selles valdkonnas ning selle keskmes on ka haridus. ma usun, et on seega hea, et koos raportööriga ja võib-olla me läheksime rohkem detailidesse selleks, et äh, rohkem rõhku panna neile küsimustele. veel mõned probleemid Äh, on mul selle arvamusega, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et kui tegemist on viiesaja miljoni elaniku sooviga, siis me peame sellega arvestama ja me peame arvestama ka sellega, mis me oleme varem lubanud ja mida kodanikud meilt ootavad sellistes kiireloomulistes olukordades. suur aitäh, Luigi Morgana, palun, et kolleegid teeksid lühidalt kolleeg Juuer ja siis Helga Trüppel, palun. Uh, uh, aitäh raportöörile töö eest selle arvamusega. ma arvan, et kedagi ei üllata ähm, minu seisukoht selles osas. üks probleem on siis ähm, äh, lahtiste arvete teema, jah, raportööril on õigus, et see on äh, selline tavapärane olukord, aga kas on mõistlik eh, see, see, et mitme aastane finantsraamistik on praegu kuueaastane, võib-olla peaks see olema seitsmeaastane ja seda peaks siis uuendama iga kahe aasta tagant. teine punkt, me ei saa praegusel hetkel küll nõustuda selle üleskutsega, mis puudutab noorte tööhõive algatust, ma tean, et Euroopa Parlament hääletas selle poolt eelmisel nädalal täiskogul, kuid Äh, vastutustundetu see üleskutse, ilma et äh, meil oleks äh, käes veel analüüsi komisjonil, mis tuleb järgmisel nädalal. et näha, kas see tõesti pakub lisandväärtust. ja isegi, kui komisjon tuleb välja oma aruandega, peame me olema teadlikud, et komisjonil on loomulikult kiusatus alati aru anda, et komisjoni väljamõeldud skeem on ka edukas ja nüüd, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastus, siis ECR on koos teiste fraktsioonidega võidelnud selle eest, et neid ähm, vahendeid ei, äh, ei ähm, jagataks ümber Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ja me jätkuvalt äh, arvame äh, nii mina ja äh, ka mitmed äh, kolleegid arvamusel, et Horisont kaks tuhat kahekümnest ei oleks üldse tohtinud ähm, raadiovandeid võtta. nüüd ähm, mis puudutab selliseid programme nagu Loov Euroopa ja Kodanik Euroopa, siis tuleks hinnata, kas neil on see lisandväärtust, võttes arvesse ka lähimuspõhimõtted ja nad tuleks integreerida ka parema õigusloome äh, tegevuskavasse, sellepärast meie ei poolda seda, et suurendada rahastust, kui see ei ole hästi, selle vajalikkus ei ole hästi tõendatud. see argument, et nad äh, kujutavad endast ainult väikest osa Euroopa Liidu eelarves, ei tähendaks, ei tähenda veel, et meil ei oleks äh, võimalik äh, siin suurendada tõhusust. kui ma olin veel volikogus oma valimispiirkonnas, siis sama ütlesid mulle Päästeamet, tuletõrje, et me oleme, moodustame nii väikese osa eelarvest, et me ei pea, sellepärast ei pea meid äh, Äh, nii-öelda kokku tõmbama ja see oli alati selle loogika, millega mina kunagi ei saa nõus olla. jah, äh, siis äh, viivitused maksetes ma olen tõesti nõus, et neid tuleks iga hinna eest vältida, sest et sellised maksmata arved kahjustavad oluliselt Euroopa Liidu mainet ja takistavad eelarveprotsesse. niisiis, meie fraktsioon äh, siis rõhutab seda, kui oluline on eelarve tõhus kasutamine, mõistlik eelarvepoliitika ja et tuleb austada liikmesriikide suveräänsust, kui nad äh, peaksid jääma Euroopa Liidu liikmeteks. aitäh. aitäh, Helga Trüübel, palun. aitäh, aitäh ka raportöörile. ma tahaksin alustada maksete teemast tõepoolest, tihtipeale oleme silmitsi selle probleemiga parlamendis, me oleme väga tähelepanelikud selles küsimuses komisjoni ja nõukogu ähm, äh, neile ütleme alati, et seda tuleks vältida iga hinna eest ja ma muidugi ei soovi, et äh, selline olukord taas tekiks. nüüd see küsimus, mis puudutab välismaalaste ja põgenike integreerimist siis äh, nagu arutasime ka eelmise päevakorrapunkti juures, siis äh, on üks suur probleem Erasmus pluss ja Loov Euroopa ja kodanike Euroopa programmide äh, kasu, vahendite kasutamist selleks. ma arvan, et me peaksime tõesti püüdma praeguse mitmeaastase finantsraamistiku puhul püüdma nende programmide rahastust suurendada, sest et on selge, et selles vallas on vaja väga palju ära teha ja ma usun, et seda on võimalik ka kodanikele selgitada, et meil on vaja rohkem teha kultuuridevaheliseks ja religioonidevaheliseks dialoogiks. nii et äh, seda on oluline rõhutada, et läbivaatamise käigus me soovime äh, siis äh, saavutada selle, et taotluste esitamine oleks nende programmide raames lihtsam, seda me oleme palju kuulnud, et see oli ka keeruline praegu ja me peaksime andma endast ka parima, et suurendada nende programmide rahastamist, sest et see võiks tõesti aidata probleemidega liikmesriikides, eriti mis puudutab põgeniku probleemi. aitäh! aitäh, enne kui annan sõna raportöörile, kas komisjon soovib midagi lisada? ei, sellisel juhul raportöör, palun E, bardzo dziękuję za e, opinię, za podziękowania także za moją opinię. Oczywiście. aitäh kõikide nende märkuste eest ja ka sõbralike sõnade eest. muidugi kasutame me võimalust selleks, et äh, tugevdada neid osasid, äh, mis puudutavad just maksmata arveid. Nendes küsimustes, mis on kõige tähtsamad, oleme me ühel nõul. tahtsin veel öelda, et arvamuse koostamisel on probleem selles, et tähemärkide arv on piiratud. seega kõik, mida te ütlesite, olen sellega nõus, selliste programmide puhul nagu Euronet on vajalik pikaline rahastamine ja kui pikalist rahastamist ei ole, siis me ei saa rääkida ka stabiilsusest. tahan veel ühe küsimuse lisada. me olime kõik selle vastu, et Horisont kaks tuhat kakskümmend programm et selle puhul vähendatakse vahendeid. see juhtus sellepärast, et Junckeri kava puhul üritati leida vahendeid teistest valdkondadest ja tõesti, kui me leiame, et Junckeri kava puhul tuleks ka siiski investeerida haridusse ja kultuuri, siis peaksime selle ka teksti sisse jätma. ootan ära nüüd muudatusettepanekud, tähtaeg on kakskümmend kolm märts. suur aitäh! nüüd siit tuli välja kaks murepunkti, esmalt viivitused, mis on tekkinud uute finantsinstrumentide, seda seoses Euro-, äh, Loova Euroopaga ja Erasmus plussiga. ja teiseks, me peame olema kindlad selles, et selle laua ümber, kus komisjonis seda küsimust arutatakse, mõeldakse ka äh, digikultuurile ja ka volinik äh, tundus äh, sellele tähelepanu pööravat ning äh, muidugi peab suuremat tähelepanu pöörama sellele kui eelmistel aastatel. nüüd tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et kakskümmend kaks märts kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kakskümmend seitse aprill on hääletusaeg ning aprillis siis tuleb ka täiskogul see arutelule ja nüüd läheme edasi järgmise olulise päevakorrapunktiga. ja tahaksin tänada siinkohal ka äh, Connect peadirektoraadi esindajad, äh, kes viibib kohal ning Euro, Creative Euro programmi esindajad. me oleme juba varem kohtunud äh, neid küsimusi arutades ja väga hea, need, äh, need mõlemad peadirektoraadid on kohal. tahaksin esmalt kinnitada, et me peame tagama eh, nii nende teemade, eh, teemad, mida arutatakse, kui ka see, mil viisil seda tehakse ja komisjon tunneb väga suurt huvi selle vastu, kuidas on edasi liigutud Euroopa Investeerimisfondiga aruteludesse ning millised on need kriteeriumid, mille alusel on võimalik neid finantsinstrumente kasutada. ma arvan, et meil on vaja rohkem teavet ka selle kohta, et ka finantsinstitutsioonid suudaksid tegelikult adekvaatselt reageerida lisaks siis sidusrühmadele liikmesriikides. aga tervitasin siis Lucia Recaldet äh, ja härra Karel Partakit äh, ja annan teile mõlemale kokku siis võib-olla viisteist minutit. Äh, seejärel saavad sõna kolleegid ja siis saate ka vastata, palun. Thank you very much um,, we are the. aitäh, meil on väga hea meel täna siin olla ja teile esitleda kultuuri ja loovesektori meetme viimast seisu Äh, meil on siin kahe erineva peadirektoraadi koostöö ja me esitleme teile ka seda üheskoos. meenutan teile, milline on õiguslik raamistik. see programm on Loova Euroopa programmi osaks ja selle programmiga loovsektori konkurentsivõimet äh, toetatakse. mis puudutab selle programmi eesmärke, siis neid on neli ja kaks nendest on äh, eriti tähtsad. finantsvõimekuse suurendamine jätkusuutlikult ja innovatsiooni toetamine uute ärimudelite puhul nii et äh, sellega aitame me tegelikult ka loova Euroopa programmi eesmärkide täitmisele kaasa. mis on äh, selle meetme põhilised iseloomujooned? tegemist on uue meetmega ja sellepärast on väga palju peetud nõu erinevate osapooltega äh, kultuuri ja loomesektori esindajatega, VKE-dega, poliitika väljatöötajatega ja nii edasi, nii et tõesti, me pidasime nõu väga paljude erinevate sidusrühmadega. tegemist on ainulaadse meetmega, sest tal on kaks erinevat eesmärki ja kaks erinevat osapoolt. kõigepealt võimekuse üleehitamine, miks? sest äh, kultuuril ja loovsektoril on olnud väga raske leida vahendeid. tihti finantsasutused ei saa aru selle sektori eripärast ja probleemidest, nii et see võimekuse suurendamise eesmärgiks on tõesti kogemuste ja teabe vahetamine just finantsvahendajate puhul, selleks, et nad saaksid aru selle sektori eripäradest. ja teiseks, teine osapool on pigem selline traditsiooniline see on krediidiriskide eest kaitsmine, VKE-dele ja mikroettevõtetele rahastamise taga, tagamine ja seda erinevate tagatiste kaudu siis. millised on need abikõlbulikkuse kriteeriumid, millistele VKE-dele võib anda siis vahendeid, neid kriteeriumeid on kolm. esiteks tegemist peab olema VKE-ga, mis on tegev kultuuri või loovas sektoris. kultuuri ja loova sektori eh, definitsioon on täpselt seesama, mis on paika pandud õigu-, eh, loova Euroopa eh, programmi, programmis ja selle õiguslikus aluses, nii et te näete, et väga paljud erinevad sektorid on siin kaasatud, arhitektuur, audiovisuaalne äh, sektor, festivalid ja nii edasi. teine kriteerium. tegemist peab olema kas mikro, väikese või keskmise suurusega ettevõttega. Te näete, et siin on tõesti VKE-sid kahte moodi defineeritud. esiteks kasutatakse täpselt sama definitsiooni, mis on loova Euroopa õiguslikus aluses kirjas ja me ei saa siin katta mitte ainult keskmise suurusega ettevõtteid, vaid ka mikro- ja väikeseid ettevõtteid, aga lisaks sellele me lisasime veel selle, et äh, mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on need ettevõtted, äh, mis, mille aktsiad on avaliku teenistuse kätes, isegi kui nad ei täida VKE-dele seatud tingimusi, nagu näiteks kontserdimajad, teatrid, nii et me tegelikult kohaldusala laiendasime. ja muuseumid ka, eeldades, et ülejäänud tingimused on täidetud nüüd äh, mis puudutab laenusid, mis on põhilised sektorid, nagu ma ütlesin, siin on probleeme rahastamisega ja tihti finantsasutused äh, küsivad tõesti isiklikke tagatisi laenudele ja selle laenutagatise puhul on tõesti äh, tähtis see, et VKE-delt ei nõuta materiaalseid tagatisi. ja selle asemel finantsasut-, asutused peaksid kasutama võimalikult palju näiteks äh, tagatisena ka intellektuaalomandi õiguseid ja me tõesti üritame finantsasutuste poliitikat äh, laenude andmise puhul muuta, nii et äh, võivad olla nii materiaalsed kui ka immateriaalsed tagatised, samamoodi ka äh, töökapitali ja nii edasi. maksimaalne summa on äh, kaks miljonit eurot. võimekuse ülesehitamine, nagu ma ütlesin kohe alguses, on midagi erakordset ja tõin välja ka põhjused, miks. nii et äh, finantsasutustele antakse siis ekspertiis aruanne nii et tegemist ei ole sellise autonoomse äh, pädevuse võimekuse suurendamisega, vaid seal saavad osaleda ainult need finantsasutused, mis on liitunud programmiga. seda siis selleks, et finantsasutused saaksid hinnata riski, äh, kui nad teatud sektorisse laene annavad. nii et tegemist on sellise väga käegakasutava võimekusega, sihtpärase tegevusega, mis on suunatud äh, teatud programmidele, nagu öeldud, äh, antakse nõu ja seda tehakse eesmärgipäraselt ja käegakatsutavalt. kuna tegemist on uue finantsmeetmega, siis äh, mis osas me leppisime kokku investeerimisfondiga, on see, et me alustame informatsioonikampaaniat millega kaetakse nii nõudluse kui ka pakkumise osapooled, ühelt poolt siis finantsasutused ja teiselt poolt kultuuri ja loova sektori esindajad. nii et investeerimisfond tegeleb siis põhiliselt finantsasutustega, pöördub nende poole, sest nemad teavad täpselt, et need on siis nii-öelda kliendid ja siis Euroopa Komisjon, äh, meie kaks peadirektoraati keskenduvad kommunikatsioonile, hoolitsemaks selle eest, et see meede on teada ja et on piisavalt osapooli kaasatud. uuenduseks, tähtsaks uuenduseks on see, et finantsasutused peavad VKE-de jaoks äh, ka äh, teatud äh, kava esitama selleks, et näidata, et tõesti üritatakse jõuda VKE-deni, et nad tõesti üritavad leida ettevõtteid, millele laenu anda ehk et selline oma reklaamikava siis. ja siin me oleme nüüd siis välja toonud äh, ettepanekud, äh, et meil on siin üritused liikmesriikides, me kasutame loova Euroopa infotee-, infolaudu mitte ainult äh, ähm, Euroopa Liidu uutes riikides, kasutame Euroopa Filmifoorumit info levitajana ja mis puudutab sisu, siis me koostame lendlehti, brošüüre, anname võimalikult palju informatsiooni ka Loova Euroopa ja ka digitaalse tegevuskava äh, veebilehtedel, hoolitsemaks selle eest, et see info leviks võimalikult kiiresti ja võimalikult palju. praegusel hetkel on meil kokkulepe äh, põhilistes punktides delegatsiooniga saavutatud ja me soovime umbes maikuus sellele lepingule siis ka alla kirjutada. kuid me teeme koostööd Euroopa Investeerimisfondiga selleks, et pakkumisi võib hakata tegema kohe, kui allkiri on paberile saadud ja pangad saavad siis oma taotlused, oma avaldused leida, nii et ma arvan, et juba selle aasta kolmandas kvartalis on võimalik esimesi taotlusi saada. ja jällegi kommunikatsioonitegevus saab alguse kohe pärast seda, kui me oleme delegeerimisaktile alla kirjutanud. tähtis on see, et taotluste vooru ei suleta, ehk et see jääb avatuks kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, nii et see on selline avatud protsess ja lõpetuseks, et võtta kokku seda, mida ma olen öelnud, mis on selle uue meetme põhiline, põhilised äh, eelised. me siis üret-, üritame parandada juurdepääsu rahastamisele, tegemist on meetmega, äh, millesse on kaasatud investeerimisfond, tahame siin mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid loovast ja kultuurisektorist äh, kaasata ja tähtis on see, et isiklikku tagatist ei pea pakkuma. sada kakskümmend üks miljonit eurot on ette nähtud eelarvena ja tegemist on siis äh, võimendusvahendiga, millega üritatakse kokku saada kuussada miljonit äh, eurot laenudena siis turule. Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riigid saavad osaleda äh, selles programmis ning rakendamine, nagu ma ütlesin, peaks äh, saama alguse veel sellel aastal. aitäh um,! Perhaps <clears throat> very briefly just to add from the culture uh, side we have lihtsalt, et lisada teeme tõesti DG Connectiga koostööd juba paar kuud ja hoolitseme selle eest, et Äh, portfellid oleksid erinevad, mida siis pangad rahastavad ja et meil oleks ka õiguslikud sätted täpselt selle kohta paika pandud. me näeme suurt huvi erinevates sektoris selle laenutagatismeetme kohta ja me ho-, tahame hoolitseda selle eest, et äh, paari kuu jooksul pärast käimalükkamist oleksid meil esimesed pangad ja esimesed riigid olemas ja välja valitud ja et me saaksime siis näha ka selle meetme vilju ja sellega siis ka tegelikult usaldust äh, suurendada ka finantsasutuste ja kultuuri ja loovasektori vahel. tegemist on millegagi, millega me tegelikult saame loova Euroopa programmi eesmärke täita äh, ja see on suur erinevus võrreldes eelmise programmiga, et on need tavalised äh, Äh, tingimused tavalistele programmidele, aga meil on siin pikaajalised äh, tagatised ettevõtetele, mis tege-, tegutsevad kultuuri- ja loovas sektoris. ja me hoolitseme nüüd selle eest, et praegusest kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani saaks see meede osaks kultuurimaastikust ja aitaks äh, üle saada rahastamise kitsaskohtadest, mida me praegusel hetkel näeme. kommunikatsioon mängib siin ülitähtsat rolli juba praegusel hetkel, väga paljud erinevad kultuurisektori osapooled teavad, et äh, midagi sellist on tulemas ja me keskendume nendele riikidele, kus siis äh, soovime programmidega algust teha ja aja jooksul siis kasutame kõik erinevaid äh, teabe levitamise võimalusi ja kasutame siis võimalust pöörduda ka kõikide Loova Euroopa programmis osalevate äh, poole pro, programmis osalevate poole selleks, et leida siis äh, ka nende toetus. aitäh selle ülevaate eest, mis oli küll kokkuvõtlik, aga ma usun, et nüüd on kolleegidel võib-olla küsimusi teile esitada, et äh, paremat pilti saada. annangi sõna kolleegidele, kes sõna palusid ja seejärel tahaksin ka ise omalt poolt paar küsimust esitada. Äh, palun meie aseesimees Helga Truppel. jaa, thank you very much for the presentation um,. It... suur tänu selle ettekande eest Läks üsna kaua aega, enne kui saime tutvuda teie ettepanekuga, on tõepoolest kahetsusväärne, et me ei saanud sellega varem alustada. aga nüüd, mis puudutab rahalisi vahendeid ja pea, äh, pea kuuesaja miljoni euro mobiliseerimine, siis äh, muidugi see oleks suuresti abiks meie sektorile. aga seoses meie sektoriga, kui rääkisime õiguslikust alusest ja loov Loova Euroopa programmis, siis oli selge, et me ei tahaks tegeleda mitte ainult VKE-dega, vaid me tahaksime kaasata ka väikese, väikesed kultuuriprojektid. nii et võib-olla saate vastata sellele küsimusele, et kas need ähm, taotluste voorud on ka väikestele kultuuriprojekti, projektidele avatud sest et kui on tegemist näiteks projektidega, mis tegelevad põgenike integreerimisega või kultuuride vahelise dialoog, dialoogiga, kodanikuühiskonna loomisega, siis äh, seda raha läheb minu meelest vaja ka väikeste kultuuriprojektide jaoks. niisiis tahaksingi küsida, et kas oleks võimalik, äh, ütlesite, et see on avatud väiksematele ettevõtetele, ja siis mina tahaksin teada, kuidas on lood projektidega projektid, mis ei ole tulunduslikud, vaid äh, mis on siis äh, mitte ärilised, sest see on see, mida meie arutasime omavahel ja sooviksin teilt vastust. ma tean, et poliitiliselt äh, küll ka väiksed kultuuriprojektid peaksid olema kaetud selle võimalusega, aga milline on siis teie vaade? aitäh, Alas Rõõske! E, również bardzo się cieszę z tego, że ten program e, zostaje uruchomiony. Bardzo... mul on väga hea meel, et see programm nüüd lõpuks ometi alustab oma tööd, sellest tundsime puudust ning e, tahan öelda, et investeeringud oleks ka kultuurivaldkonnas tõesti no, investeeringutena, tegemist ei ole lihtsalt kuluga mul on aga siiski ka üks äh, küsimus, tundub, et liikmesriikides ähm, tõlgendatakse seda äh, küsimust erinevalt, mida on tegelikult silmas peetud nende kategooriatega, on toetused, äh, laenud, laen on ju midagi sellist, selline rahastus, mis tuleb tagasi maksta ja see laen võib äh, olla ju siis kas äh, intressiga või intressita. et äh, see on selline käendusprogramm, kuidas, kuidas on lood maksustamisega ja nii edasi, et mind huvitaks, et kuidas need erinevad kategooriad päriselus toimivad, mida see tähendab, kui sada kakskümmend miljonit eurot investeeritakse, mida täpselt sellest rahastatakse? aitäh, kolleeg Ljubatška, palun. Bardzo dziękuję. Moje pytanie jest bardzo podobne do pytania e, suur tänu, mul on üsna sarnane küsimus nagu teistel kolleegidelgi. Äh, ütlesite, et siin on siis rahastamismehhanism ettevõtetele, mis viivad läbi kultuuriprojekte ja need projektid ei pruugi alati olla tulusad. jah, vahel on tegemist äh, tulule orienteeritud projektidega, aga vahel võib olla tegemist ka oluliste projektidega, aga mitte otseselt tulusate projektidega. jah, ka mina soovisin sõna ja tahaksin väljendada rahulolu sellega, et olete vastanud meie selgele soovile, mis on seatud ka sellega tegelikult, mis teised kolleegid juba ütlesid, aga te rääkisite siin sellest, et äh, on ette nähtud teatud prioriteedid, see oleks väga oluline. teiseks, mis puudutab pangandussüsteemi, usun, et ka see on selline valdkond, äh, mida oleks vaja hinnata. ja te täiesti põhjendatult küsisite äh, finantsettevõtete kohta ja ütlesite, et nad peavad näitama, et nad on juba, äh, et nad peavad ennast tõestama, siis millele te täpsemalt viitate tegelikult siin? jah, aitäh, tundub, et on veel sõnavõtt, rohkem sõnavõtusoove hetkel ei ole, nii et minu poolt siis esmalt Euroopa Kreatiiva raames on mul kaks küsimust. esiteks see, et see uus finantsinstrument, mis puudutab panku ja finantsinstitutsiooni üldse, osades liikmesriikides on juba selliseid asutusi, mis äh, garantiifondidena toimivad ja pakuvad oma ekspertiisi, aga tahaksin küsida ekspertide otsimine on juba aset leidnud, nad on välja selgitatud, välja valitud, nii et põhimõtteliselt äh, on siin juba alus valmis tehtud nii-öelda. teiseks, kui me rääkisime kriteeriumitest, ega Lucy Morgan mainis seda, kui me räägime kultuuritööstusest ning ka mittetulundussektorist, siis ikkagi on ju oluline see, et hinnatakse ja toodaks välja need projektid, mis on, omavad äh, tuleviku väljavaateid. muuseumid ja, äh, ja ka teised äh, ju peavad tegelikult sellest kasu saama ikkagi. ja samuti tahaksin küsida riskide kohta, kuidas on võimalik koostada selline portfell, mis tegelikult vastaks kõikidele neile erinevatele vajadustele. ja veel, te teate, et me katame siin väga erinevaid sektoreid ja, ja samuti me räägime geograafilisest tasakaalust. muidugi tuleb hinnata kõige paremaid, aga ka tasakaal on oluline et tuleks katta kogu Euroopa. ja veel üks asi, ma hindan seda otsust, mis on langetatud, alustame ju hilja, kaks tuhat kuusteist. nimelt me ei tee enam äh, mitmeid pakkumisi, vaid ühe, ühe pakkumise, mis siis hõlmaks kõiki. ja seejärel Äh, oleks äh, vaja välja selgitada, kui palju tuleb äh, siis protseduuri käigus lõpuks osalejaid valida? Well, thank you, I will go through. aitäh. võtaksin need erinevad küsimused läbi, mis esitati, see, mis puudutas VKI-sid. ma vist juba küll ütlesin, aga kordan, et vastavalt VKE-de definitsiooni ei ole tegemist mitte ainult väikese ähm, ei ole silmatud mitte ainult väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, vaid ka mikroettevõtted. nii et äh, see on siin eraldi välja toodud. siis ka mikroettevõtted, äh, väikesed ettevõtted on selle garantiiinstrumendiga hõlmatud. nüüd, mis puudutab kasumlikkust, äh, tegelikult äh, siin ei mõelda mitte ainult kasumlikke projekte või ärieesmärkidel projekte, vaid me otsustasime siis lihtsalt laiendada seda rahandust ka ettevõtetele, ükskõik kas tegemist on väikeste ettevõtetega, mikroettevõtetega, et sellised ettevõtted, <clears throat> mis kuuluvad oma osanikele, et see võimaldas äh, siis ka organisatsioonidel, mis ei ole avalikud asutused mittetulunduslikud, samuti eh, taotleda rahastust. aga selge on see muidugi, et tegemist on eh, sellise instrumendiga, mis on turupõhine eh, ja see on oluline, aga siiski tahaksin rõhutada, et ka väikesed institutsioonid, ka mikroettevõtted on küll tulukül- või toetuskõlbulikud selle projekti raames. küsiti ka portfelli kohta, ma arvan, et see on väga oluline seda mõista. siin on võetud selline portfelli haldamise lähenemine, mis tähendab, et äh, finantsinsti-, instituudid, mis osalevad neis projektides, äh, nende puhul siis ka portfelli mitmekesisus on üks asi, mida hinnatakse. kakskümmend viis protsenti siis ähm, kahekümne viie protsendi ulatuses on oluline siis portfelli mitmekesisus seitsekümmend protsenti hõlm- äh, siis kujutab endast ülejäänud äh, aspektid. mis puudutab geograafilist äh, ulatust, siis see muidugi sõltub vägagi rahasummadest, mis on äh, Ähm, juurdepääsetavad, sest et loomulikult mida rohkem on vahendeid, seda rohkem riike saame hõlmata. praegu näib, et olemasolevad rahalised vahendid võiksid, äh, võiksid siis katta umbes kümmet finantsinstituuti, praegu olemasolev rahastus siis, aga nagu öeldud, on teatavaid piiranguid, mis ei võimalda äh, teatud finantsinstituutidega koostööd teha praegusel hetkel. ja nüüd, mis puudutab võimekuse suurendamise eest vastutavate äh, isikute väljavalimine, selle kohta oli küsimus. see valik, see siis äh, algatatakse kohe pärast äh, delegeerimiskokkuleppe sõlmist, kes need võimekuse suurendajad võiksid olla jällegi kultuuri- ja loomemajandussektori enda ähm, osapooled või finantsinstituudid, konsultandid, see on praeguses faasis meelega jäetud lahtiseks. ja võimekuse suurendamisega tegelev teenusepakkuja, siis valitakse välja kõigi erinevate võimekuse suurendamise tegevused järgi võttes arvesse geograafilisi eripärasid ja ka valdkondlikke eripärasid. mis tähendab äh, siis, et äh, võidakse mobiliseerida päris paljud erinevad eksperdid, et pakkuda seda võimekuse suurendamise teenust. nii et põhimõtteliselt kohe pärast äh, delegeerimiskokkuleppe allkirjastamist see protsess algatatakse ning aasta teises pooles peaks see olema peaksid need võimekuse suurendajad olema välja valitud. nii, ja tundub, et ma vastasin omalt poolt kõigile küsimustele, annan veel sõna kolleegile. jah, põhimõtteliselt siis valitakse välja pank, äh, sõlmitakse äh, leping Euroopa investeerim-, investeeringute fondi ja panga vahel ja seejärel pank valib välja ettevõtte, ükskõik, kas siis mõne VKE või siis on tegemist poolavaliku as asutusega ja see kõik oleneb projektist, pank valib välja need ähm, organisatsioonid, kellele ta annab rahastuse teatud projektide läbiviimiseks ja põhimõtteliselt me räägime siin neist organitest, kellel on õigus selle rahastuse saamisele, kuid loomulikult äh, on tegemist ka jätkuvalt projektipõhise instrumendiga, on vaja projekti selleks, et üldse rahastust taotleda. mis puudutab erinevate rahastamisvõimaluste kombineerimist, siis ma arvan, et see, see on nüüd täiesti eraldiseisev küsimus või täiesti eraldi sellest, millega komisjon praegu tegeleb. on õiguslik alus kultuuriliste, kultuuriettevõtetele äh, Euroopast, et nad saaksid loova Euroopa programmist rahastust, on erinevaid rahastamisskeeme selle jaoks, aga lisaks sellele oleks siis VKE-del ja mikroettevõtetel ja pool riigiasutustel võimalus saada laenu parematel tingimustel kui turutingimused ja suuresti neid laene siis käendab Euroopa Liit see on võimalus pankadel sellist teenust pakkuda. nii et äh, siin ei ole mingit kombineerimist grantidega, mis tavaliselt loova Euroopa programmi raames kättesaadavad on ja, äh, ja siis selle instrumendi ka. meenutaksin veel, et äh, see garantiiinstrument annab siis võimaluse pakkuda erinevaid garantiisid erineval viisil, et pangad võivad siis anda ise või siis see garantii võidakse anda ühele finantsasutusele, mis rahastab erinevaid projekte või on võimalik anda garantii kahele finantsasutus, asutusele, et see on selline vastugarantii mudel. juba, juba, Igor Nakasa, praegu Eh, palun proua Trüppel ja siis mina veel. ma vabandan, et veel kord selle juurde tagasi tulen, aga ütlesite juba ennist, et ka mikroettevõtted on kaasatud, aga ma tahaksin küsida, mitmetes liikmesriikides, sealhulgas ka minu riigis, Saksamaal on sellised kultuuriprojektid, mis on suuresti autonoomsed, nad ei sõltu suurtest äh, avalikest asutustest, Nad on äh, omalaadsed ettevõtted, kultuurisektoris ja ma tahaksin teada, kas äh, neil on õigus äh, taotleda rahastust sellest programmist. ma arvan, et me peaksime täpsemalt vaatama, milline on nende ettevõtete staatus, et sellele vastata, aga nagu ütlesin, siis abikõlbulikud on VKE-d Äh, ja ma olen püüdnud selle mõistele mahutada võimalikult palju, sest et äh, loova Euroopa määruses on äh, praegu kirjas, et et see on mõeldud VKE-dele, väga väikestele ettevõtetele, aga me püüa, oleme püüdnud nüüd seda definitsiooni veel laiendada, et selle alla kuuluks võimalikult palju erinevaid institutsioone selle VKE-de laiendatud definitsiooni alla. Una, un'altra cosa, jah, tahtsin ise veel küsida. see, mis te ütlesite mm, garantiide kohta ja meil on olemas juba liikmesriikide garantiifondid. ja sellega oleks siis võimalik veel äh, lisagarantiid anda ja veel üks oluline asi tuli välja seoses õigusliku alusega, mida arutasime ja see puudutab äh, jällegi tagatiste küsimust. me oleme äh, kokku leppinud selles, et ettevõtetel ei ole võimalik siin ette näha äh, individuaalseid garantiisid, sellepärast et see sektor on väga keerukas, siin ei on, on ju tegemist inimkapitaliga pigem ja pärandiga aga me tahaksime, et võib-olla oleks ka teatud äh, tagatis ette nähtud äh, teiste osalejate poolt mingi protsent ja see peaks olema selge ka pakkumises, sellepärast et ma mõistan väga hästi, millised on äh, probleemid äh, ja keerukas on saada ka laenu ning see sõltubki just tagatistest tihtilugu, nii et ma tahaksin natukene rohkem äh, selgitusi selle kohta, kuidas siis pankadega see toimub täpselt. As you said, uh, this is an event. nagu ütlesite, siis äh, see on väga oluline, see mandaadi küsimus on ka delegatsiooni kokkuleppes äh, selgelt välja toodud, see on ka äh, meie teavituskampaanias väga oluline element. sest see on üks äh, eriti olulisi aspekte selle tagatisvahendi puhul. Eski. Rastrejeski, palun. Tęczenia zrozumiałem, natomiast ponownie pojawiło arvan, et sain nüüd päris hästi aru sellest kõigest, aga kuulsime ikkagi, et meil on siin erinevaid kategooriaid, et äh, toetus, äh, laen ja nii edasi, aga kuidas seda kõike äh, mõista, et kas laenude puhul on, on siis tegemist laenude, puhtalt laenude äh, laenudega, mis tuleb tagasi maksta, et äh, ma tahaksin rohkem selle kohta kuulda, et äh, millised erinevad variandid on, kuidas äh, VKE-d saavad rahalist toetust taotleda? This um,, this will follow the normal uh, commercial see toimub vastavalt tavapärastele kommertstavadele, kui ma nüüd õigesti aru sain teie küsimusest, on teatav selline finantstoode, mis tuuakse turule äh, tänu tagatisvahendile siis tagatud, nii-öelda kaitstud, aga põhimõtteliselt see on tavaline selle finantstoode, mis, mis tuuakse turule ja, ja seda saab kasutada samamoodi nagu, nagu ikka. kas teil on veel küsimusi? jah, ma näen, et see teema on väga keerukas, sellepärast et siin me räägime ka erinevatest äh, finantsinstrumentidest, mida alles testitakse ja see on ka põhjuseks miks me tegelikult tahtsime seda Euroopa Kreatiiva heaks. sellega on meil võimalik luua Euroopas teistsugune laenuvõtmise, andmise võimalus äh, loovsektori heaks. meie soovitused on siis sellised, et ka äh, kasumi, mittekasumil põhinevad ja ka väikesed ettevõtted, sa võiksid sellest äh, kasu saada ja oluline on, et äh, võimalikult paljud oleksid kaasatud sellesse võrgustikku ja veel, muidugi ei ole võimalik luua kahtekümmet kaheksat eraldiseisvat panka, aga Euroopa Investeerimisfondile tuleb äh, soovit-, üldistuslikult siis anda mõista, et oleks vaja teatud tasakaal luua eh, põhja ja lõuna vahel, sellepärast et vastasel juhul eh, need, kes soovivad kasutada taolisi võimalusi, VKE-d eelkõige, nad ju ei peaks ilmtingimata pöörduma väga kaugele asuvate institutsioonide, asutuste poole, millel on ka hoopis teistsugune, et see toimimistavad kultuur ja kultuurilised erinevused on väga suured väga huvitav oleks vähemalt äh, tutvuda teie dokumentidega ja ma arvan, et selle kampaania raames, nagu ka kolleegid ütlesid, ka minu enda koduriigis äh, on väga suur huvi äh, selliste projektide vastu ja soov teavet saada on väga suur. seega oleks oluline, et leiaks aset üldine teavituskampaania, ka parlament peaks selles osalema nii et äh, meil oleks võimalik siis ära jaotada kogu see kommunikatsioonitöö nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel. tahaksin tänada veel äh, nii Lucia Recaldet kui ka Karel Partakit. ja kindlasti avaneb meil veel palju võimalusi kohtuda ja loodan, et